seda turgu vähendama. see on, see on väga oluline. ma loodan, et ülemkogu suudab olla oma ülesannete kõrgusel ja ei, ei reeda Euroopa Liidu kodanikke, et ei reedeta kõige vaesemate piirkondade põllumehi, maapiirkondi ja et sünniks majanduskasv, mis oleks keskkonnasõbralik, need on ülemkogu kohustused, kui nendest kohustustest kinni ei peeta, siis me lükkame teie ettepaneku tagasi, aitäh! For aitäh, pooleteiseks minutiks saab sõna proua Kardia Zabal-Rubial. aitäh, president. oleme nüüd juba kaks aastat rääkinud uuest MFF-ist. ja ka täna me ei käivita seda arutelu headelt alustelt, härra Jean-Michel ei tulnud siia meiega asja arutama, see, mida me nõukogult kuuleme, ei ole ka väga positiivne, kui me keskendume teatud küsimustele, siis kindlasti parlament lükkab ettepaneku tagasi, nii et me soovime näha kahekümnendal veebruaril, milliseid, millised poliitikad on prioriteetsed, kuidas neid rahastada tulemused on paremad, kui poliitikad on Euroopa poliitikad, mitte liikmesriigi poliitikad, need on siis tõhusamad, see tagab suurema solidaarsuse Euroopas ja on teatud projekte, mida on võimalik ainult Euroopa tasandil läbi viia. Euroopa on ainus lahendus, me töötame ju kogu Euroopa nimel, seetõttu ma ei saa aru, miks need arutelud nõukogus on jätkuvalt vääratel alustel Ehm, minule teeb muret see poliitiline debatt, kuidas viia läbi kõik need arutelud, eh, kuidas jõuda kokkuleppele nõukogus. toon teile ühe näite, roheline kokkulepe, kuidas teil on kavas seda rahastada? osad leiavad, et üleminek eh, süsinikuneutraalsele majandusele, seda on võimalik eh, läbi viia ilma ehm, põllumeeste toetuseta, ettevõtjate toetuseta. kui te tõesti niimoodi arvate, siis on meil siin suur probleem. kui ei ole mõistlikku eelarvet, siis äh, on alternatiivne, mm, alternatiiviks Euroopa projekti läbikukkumine. aitäh pooleteiseks minutiks äh,, härra Körner. aitäh, president, kallid kolleegid. enamus siin äh, räägivad suuremast eelarvest, mina arvan, et me peaksime rääkima paremast eelarvest äh, ja me peame prioriteedid panema nii, et, et nendel kulutustel on tõesti Euroopa lisandväärtus Äh, me räägime näiteks äh, töövõtjatest ja töötajatest, kes muretsevad oma töökohtade pärast, me loodame, et inno-, nad loodavad, et innovatsioon ja digitaliseerimine loob neile tulevas, tulevikus parema töökoha me räägime vanaprouadest, kes muretsevad terrorismi pärast ja nad loodavad, et Europol ja Eurojust on piisavalt rahastust, rahastatud, et nad suudavad terrorismi ja kuritegevusega paremini võidelda. ja me räägime kõikidest õpilastest ja täiendõppijatest, kes Erasmuse raames eh, Euroopas eh, ringi reisivad ja niimoodi Euroopat ühendavad ma tahan öelda, et äh, kui me tahame mõistlikke kulutusi Euroopa Liidu tasandil teha, siis see tähendab äh, mõnikord ka, et liikmesriigid äh, peavad mõtme, mõtlema sellele, kus me saaksime mõistlikult kokku hoida ja sellest peavad liikmesriigid samuti rääkima. aga Äh, kindlasti ei tohi olla mingeid järeleandmisi õigusriigi küsimusel, ei saa öelda niimoodi, et mõned, äh, ei saa olla nii, et mõned riigid saavad Euroopa Liidu raha ja Euroopa Liidu reegleid ei järgi, meil on vaja robustset, äh, tugevat õigusriigi mehhanismi ähm, me peame objektiivselt kindlaks tegema, et kui õigusriigi põhimõtetest ei järgida, siis Euroopa Liidu raha ei saa, seda ootavad meilt Euroopa Liidu maksumaksjad, aitäh härra Vilimski, poolteist minutit, aitäh lugupeetud daamid, härrad, Euroopa Liidu fanaatikud, kes nüüd rohkem ja rohkem Euroopa miljoneid nõuavad, tahaksin teile meelde tuletada, et see ei saa olla suurim, see ei saa olla õige reaktsioon, sellepärast et Suurbritannia, kõige suurem riik on lah-, lahkunud ja nüüd me nõuame äh, rohkem raha, aga meil on praegu vähem vahendeid ja me peame sellele, ja te ei ole vastanud küsimustele, äh, äh, kas te tõesti tahate Brüsselile neile anda ka rohkem pädevusi ja veel rohkem pädevusi liikmesriikidelt ära võtta ja juba äh, kahe tuhande kuuendast aastast on see küsimus vastamata, juba sellest Brexiti äh, referendumist saadik. ja tänaseni ei ole see küsimus, mis referendumil tõstatati, vastutust saanud. Äh, te me pea, peaksime ometigi mõtlema sellele, milline saab olema tulevik, milline on meie laste tulevik me räägime siin äh, äh, aastast kaks tuhat kakskümmend, need äh, täiendavad nõuded raha järele on lihtsalt mitte jätkusuutlikud, meil on vaja selgust, me peame vaatama Lissaboni lepingut, me peame komisjoni koosseisu ühe kolmandiku võrra vähendama, vähem volinikke tähendab ka seda, et vähem direktiive, vähem bürokraatiat ja samuti vähem kulutusi Äh, mina esindan puhastoetajate riiki ja äh, mina igatahes ei taha rohkem raha Euroopa Liidule anda, aitäh. härra Kormo, poolteist minutit. tänan, proua president, kolleegid. eelarve arutelu puudutab meie tulevikku, tundub küll tehniline mõnikord kodanikele kuid mina tahan rääkida asjast võimalikult äh, lihtsalt. selleks, et ei saaks jätta tähelepanuta tõelisi väljakutseid. seitsme lähiaasta väljakutse võimaldab või ka mitte Euroopal vastata kliimaväljakutsetele, sotsiaalprobleemidele, seega peab see olema võitlev eelarve. võitlev eelarve tähendab seda, et eelarve kasvab vähemalt ühe koma kolme protsendini RKT-st, RKT selleks, et Euroopa Liidul võiks olla vahendid äh, keskkonnaalaseks üleminekuks. võitlev eelarve tähendab seda, et vähemalt viiskümmend protsenti on suunatud keskkonnakaitsele, selleks et äh, kaitsta kliimat ja võitlev eelarve on ka maksuvahend sotsiaalse õigluse teenistuses ja keskkonnalise ülemineku tervitusel, äh, näiteks maksustades süsinikuheitmeid, lennukikütust ja finantstehinguid. Need maksud annavad siis omavahendid eelarvesse kaks eurot, mis nendest maksudest saadakse, üks euro läheb liikmesriikide kassadesse ja üks euro Euroopa eelarvesse. see oleks võit Euroopa pol-, poliitilise Euroopa jaoks ja see näitaks ka, et on tahe vastutustundetust mudelist loobuda, mis meid viib äh, tupikusse. on aeg asuda sellele teele. härra Ziile, üks minut palun. aitäh Euroopa Ülemnõukogus on riike, kes ei taha maksta üle ühe protsendi RKT-st, aga soovivad föderaalset Euroopat. selline asi ei ole võimalik. USA-s näeb eelarve hoopis teistsugune välja see äh, arutelu äh, äh, seisab, siin arutelus on meil vastuolu ühtekuuluvuse ja uute eesmärkide vahel, kui me me pigem leiaksime, et selliseid vanu traditsioonilisi tööstusharusid tuleks liikmesriikidel oma eelarvest rahastada. ühtekuuluvusele mõeldud rahalised vahendid kui neid tahetakse kahekümne viie protsendi võrra vähendada, siis äh, jäävad paljud riigid veelgi rohkem maha äh, ning äh, maapiirkondade areng muutub veelgi kehvemaks, aitäh. üheks minutiks härra Kusmaa. suur tänu. ja härra Mik-, härra Kusmaal mikrofon ka palun sisse lülitada nõukogu komisjon äh, soovib kärpeid põllumajanduspoliitikas rohelise leppe osas on kodanikke petetud ja meid on ootamas äh, institutsiooniline kriis, mõeldes parlamendile. roheline kokkulepe tegelikult äh, ei kajastu eelarves. eelarve läbivaatamise Äh, tulemus on ebaselge, vahendeid on tegelikult olemas, äh, rahastatakse fossiilkütuseid, äh, vahendeid on, kuid kasutatakse seda Euroopa militariseerimiseks, Prantsuse ja Saksa sõjatööstuse toetamiseks. kui meil on institutsionaalne kriis, siis selle põhjuseks on see, et nõukogu ja komisjon ei soovi kasutada Euroopa Liidu vahendeid tegelikult räägitakse sotsiaalsetest keskkonnaeesmärkidest, kuid tegelikult äh, sellesse nad investeerida ei soovi. suur tänu, üheks minutiks härra Küsimküsi. aitäh, proua president, ka mina tahaksin kõigepealt väljendada kahetsust, et ülemkogu eesistuja ei ole täna kohal siin äh, hea on näha äh, komisjoni prioriteete, millega tuldi välja möödunud aastal, mille eesmärk on parandada Euroopa konkurentsivõimet, tugevdada Euroopa solidaarsust sotsiaalse samba kaudu. oleks täiesti katastroofiline sõnum, kui nüüd eelarve vastuvõtmine viibiks või kui ei oleks piisavalt vahendeid selleks, et need eesmärgid ellu viia. proua von der Leyen ütles, et väga oluline on leida õige tasakaal kõikide uute prioriteetide vahel. kõigele vaatamata jah, tsiteerite uusi eesmärke, aga uued eesmärgid ongi ju need, mis parandavad Euroopa Liidu positsiooni, konkurentsivõimet. Neid on võimalik saavutada ka siis, kui ühtekuuluvuspoliitika töö lõpule viiakse. Euroopa ei saa toimida, kui meil on majanduslikud strukturaalsed erisused, need tuleb elimineerida või neid kahandada. me ei saa julgelt vaadata vaadata tulevikku, kui meil on sotsiaalne ja palgalõhe liikmesriikide vahel. seetõttu tuleb tugevdada ühtekuuluvusvahendeid ja mm, Rahvapartei peaks võitlema ka korruptsiooni vastu. aitäh, härra Murešan, palun. aitäh, proua president me räägime mm, järgmisest äh, seitsme aasta eelarvest ja, ja nüüd Jean Michel ei ole siin kahe, kohal kui tal ei ole meile midagi öelda, siis ta peaks vähemalt tulema ja meid kuulama, sest mm, viimane sõna seitsmeaastasele eelarvele lasub Euroopa Parlamendil ja me anname heakskiidu ainult sellisel juhul, kui meie prioriteedid on sees. mis on meie prioriteedid? ühtekuuluvus, põllumajandus, neid tuleb piisavalt rahastada kogu Euroopas, teiseks tuleb prioriteetida, tuleb rahastada Euroopa uusi prioriteete, komisjon on palunud toetust rahastamaks tulevikku suunatud prioriteete. Ehm, räägin teile, mis juhtus selle aasta teaduseelarvega kärbitud on viiesaja miljoni euro võrra seda, parlament leiab, et tegemist on olulise küsimusega, me sooviksime suuremat rahastust, me peame lõpuks tegema seda, mida me oleme suure suuga lubanud ja tuleb rahastada ka e, Erasmust, tuleb rahastada e, e, teadust ja Euroopa Parlamendi seisukoht on selgelt selline, et tuleb rahastada seda, milles me oleme kokku leppinud, et äh, proua der Laiden saab programmi ellu rakendada. nii et äh, palun jõudke kokkuleppele, nõukogu, ja kui te kokkuleppele ei jõua ja kokkulepe on pilet, siis me lükkame selle tagasi, ütlen selgelt välja, kui me peame äh, valima kahekuise viivituse vahel ja viletsa uue MFF-i vahel, siis me lükkame selle kompromissi tagasi ja pigem ootame, aga oleme olnud valmis juba kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast asja arutama, nõukogu on see, kes on viivitanud. proua Kolmiini, poolteist minutit, palun. aitäh, proua president, kallid kolleegid, on tõesti aeg asuda tegudele, mitmeaastane finantsraamistik hetk on tõesti viimane võimalus, mis meil on selleks, et muuta Euroopat järgmiseks seitsmeks aastaks ja tõesti šokeerida Euroopa kodanikke, tõepoolest šokeerida, šokeerida kõiki, igat ühte Euroopas, sest meil tuleb suurendada tegelikult äh, vahendite hulka, mitte äh, piirduda vaid ühe koma kolme protsendiga RKT-st, vaid äh, kui me tahame tõesti oma uue rohelise kokkuleppe lubaduse ellu viia, siis meil on vaja kuuskümmend miljardit ja, ja ei tohi ka lastelt ära võtta nende põhiõigused, toitu, tervist, haridust ja meil on ka vaja traditsioonilisi Euroopa põhiprojekte, mis vajavad piisavat rahastust. ei suuda lõhkuda müüri vaeste, vaestega, meil on vaja Erasmust rahastada, meil on vaja põllumajandust rahastada ja tulude poole pealt äh, mõelgem digimaksu peale ja ühise konsolideeritud ettevõtte tulumaksu peale hargmaistele ettevõtetele. siin äh, täiskogu saalis me usume rohkemasse Euroopasse, mitte väiksemasse Euroopasse. me usume avaliku sektori investeeringutesse, mitte selle kärpimisse, me usume heasse ühiskonda, mis on ühiskond paljude jaoks, mitte ainult väheste jaoks. seega ülemkogu peab kuulama meie häält. aitäh! For... proua Arman, teil on üks minut, palun. proua president, kõigepealt äh, räägiksin kolmest aspektist, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. kõigepealt äh, vahendite su-, suurus äh, kui sajast eurost Rumeenia kasutab ära kuuskümmend eurot, investeeringud äh, ei ole suured. teiseks, eelrahastamine, kaasrahastamine. kui äh, eelrahastamine, kaasrahastamine kasvab, siis äh, mõned riigid lihtsalt loobuvad ühtekuuluvusvahenditest ja kolmandaks räägime maksetaotluste tähtaegadest. et hetkel kolm aastat, kui aga toimub äh, järsk muutus äh, kahele aastale, siis olukorras, kus meil tekivad äh, viivitused võrreldes praeguse eelarvega, siis sellel on oluline mõju kasutamissuutlikkusele. aitäh, härra Borgia, palun üks minut. tänan, proua president, iga seitsme aasta tagant näeme uuesti seda mängu, ühest küljest pragmaatikud, realistid, kes peavad Äh, hakkama saama äh, äh, nendega, kes väidavad, et nad on ambitsioonikad. Mm, täna hommikul siin realistlikke seisukohti olen vähe kuulnud, pigem olen kuulnud siin erinevaid soove, olen soovinud, et vähendatakse ebavõrdsust, keskkonnareostust, tööpuudust, pikk ja kallis soovinimekiri Äh, suutlikkus äh, juhtida tegelikult algab sellest, et me peame mõtlema, kus raha raisatakse. juba aastaid rõhutab Euroopa Parlament, et prioriteetne peab olema tõhus eelarve, et toetus ettevõtetele, põllumajandusele, aga kui me räägime vahendite kärpimisest äh, kasututele teenustele, liikmesriikide esindused või Türgi toetus siis äh, ühtäkki ei soovi selles aulus sellest enam keegi midagi kuulda. härra Eichhout, teil on üks minut kõneaega, palun. aitäh, proua juhataja e. eesistuja, kas te ei leia, et äh, käes on päev, et mis ennustab tulevikku, osad äh, toetavad ühtekuuluvusfonde, teisi põllumajandusfonde, siis on riigid, kes soovivad vähem raha aga kuhu jääb äh, põhimõttele arutelu kaasajastamisest, äh, sellest, et me valmistame ette oma majanduse roheliseks kokkuleppeks, kus räägitakse õigusriigi põhimõtetest, kus see arutelu on. ja ma kutsun välja need riigid, kes suure suuga räägivad, hakkavad hiljem rääkima äh, moderniseerimisest, kutsun välja Soome, Rootsi, Taani, Madalmaad, Austria kui te soovite moderniseerimist, kui te soovite uut majandust, kui te soovite õigusriiki, siis ei ole võimalik seda peenrahaks vahetada või, või kaubelda paari protsendi pärast. Need on tuleviku alustalad ja ähm, ähm, siin ei saa rääkida null koma ühest protsendist rohkemast või vähemast ähm,. see on see, mida kutsutakse mõttetuks kokkuhoiuks härra Bronsa, palun. konservatiivid leiavad, et ühtekuuluvuse rahastamine e, uuel perioodil peaks jääma samale tasemele kui e, aastal kaks tuhat neliteist, e, kakskümmend, me peaksime kaasrahastamise taseme hoidma ka samal maksete tasandil. kui kärpida ühtekuuluvust, siis see on lubamatu. ja see toob kaasa äh, probleemid kahe programmperioodi vahel. tuleb arvestada ka eh, Brexitiga, kahekümne esimesest aastast saab tühistada tagasimaksed, kõik liikmesriigid peavad maksma sissemakseid, võttes aluseks täpselt ühed ja samad reeglid. tagasimaksete põhjused on kadunud, eh, maksete struktuur on muutunud ja ei ole enam liikmesriike, kes peavad ülemäärast koormat kandma. tagasimaksetega riigid maksavad null koma seitse protsenti, samas kui teised liikmesriigid, kes on vähem arenenud, maksavad kaheksakümmend viis protsenti. üleminek ähm, peab olema õiglane, aga seda ei saa rahastada teiste poliitikate arvelt, aitäh. proua Björk, palun üks minut. aitäh. suur tänu oleme siin parlamendis palju kuulnud sellest, et vahendeid peaks olema rohkem. meie arvame, et eelarve peaks olema suurem, kuid see tuleb läbi vaadata olemasoleva raamistiku kontekstis. oleme loomulikult vastu kliimaprobleemidele. peame mõtlema pikaajalisele eelarvele. kõik ei saa, tuleb seega, tuleb läbi vaadata põllumajanduspoliitika. peame läbi vaatama, et eelarvega selleks, et ei rahastataks ähm, sõjatööstust. eelarve peab kaitsma õigusriiki vahendeid ei tohi suunata liikmetele, kes ei austa põhiväärtusi. Um... aitäh, üheks minutiks saab sõna härra Komini Olperes. suur tänu, me tahame paremat, suuremat eelarvet, tahame, et komisjonil oleks rohkem pädevust, kuid see tähendab ka suuremat äh, demokraatlikku legitiimsust. meil ei saa olema tõelist Euroopa eelarvet, mis vastaks meie ambitsioonidele kui me ei suuda komisjonile tagada otsest demokraatlikku legitiimsust. mitmeaastane finantsraamistik äh, moodustab väga vähe Euroopa SKT-st, kuidas saab teha midagi sellise väikese eelarvega Kat, Kataloonia on puhas maksja eelarvesse, me tahame nii ka jätkata, kuid äh, ilma Hispaania vahendamiseta. järgmiseks MFF-iks meie prioriteedid, teadusuuringud ja innovatsioon tingimuslikkus, mis puudutab õigusriiki ja demokraatiat ühtekuuluvusvahendit eh, võrd-, kontekstis ja millal oleme piisavalt vaprad ja võtame kasutusele oma vahendeid, süsinikumaks, digimaks, finantstehingute maks, nendele peaks tuginema Euroopa eelarve. demokraatlik legitiimsus on väga oluline ja sellest sõltub Euroopa Liidu tulevik proua Holmaier, palun. lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu esindaja, kallid kolleegid see viis, kuidas nõukogu seekord äh, mitmeaastase finantsraamistikuga ümber käib, on äh, probleemne natukene ühtekuuluvust, natukene põllumajandust, natukene vähem Erasmust, null koma üks protsenti on maksimaalne suurenemine, paljud programmid, aga paljud alarahastatud. minu jaoks selline asi igatahes ei lähe. Äh, me peame pöörama tähelepanu Äh, rahalistele vahendile, meil on vaja investeerida rohkem teadusuuringutesse. Äh, me peame ühtekuuluvusriikides äh, saavutama selle, et ka seal investeeritakse rohkem teadusuuringutesse ja arendustegevusse ja kui me nendesse sektoritesse ei investeeri, siis me ei suurenda oma konkurentsivõimet võrreldes Hiinaga Äh, ja USA-ga äh, ja see ei suuda ka oma ülesandeid täita. Äh, meil on vaja pöörata tähelepanu enda ees seisvate üle, enda ees seisvatele ülesannetele, me peame kaitsma ka oma välispiire, seega tuleb ka seda tegevust piisavalt rahastada. kui tahetakse maksta vähem, siis peaks nõukoguga ütlema, et millised ülesanded tuleks siis ära jätta, milliseid ameteid me ei saaks endale siis lubada Äh, me anname lihtsalt rohkem üles, äh, ülesandeid ja vähendame rahalisi vahendeid, selline asi ei lähe äh, kui me tahame kliimamuutustega võidelda, aga samas teadusuuringutesse ja arendustegevusse ei investeeri, siis see ei lähe ja ilma õiglase üleminekuta ei ole miski võimalik. ma paluksin, et liikmesriigid rahvuslikud prillid eest võtaksid ja vaataksid asja Euroopa vaatevinklist, aitäh järgmisena saab sõna härra Andrei, kaks minutit. tänan, proua president äh, järjest vähemate eelarvete puhul järjest äh, rohkem ootusi, järjest vähem Euroopat, selline on olukord, milles oleme täna. ometi oleks meil vaja tugevamat Euroopat, paremat tõhusust, rohkem sidusust, tuleks parandada kodanike igapäevaelu. ja selleks, et Euroopat võiks olla enam, selleks tuleb rohkem investeerida Euroopasse, kuid paraku näeme me, et toimub täpselt vastupidine. Euroopa roheline kokkulepe, õiglase ülemineku mehhanism, millest me ootame nii palju, on algusest peale õõnestatud ühtekuuluvuspoliitika, tulevane ÜPP, neid oleks vaja reformida vastavalt kliimamuutustele, jah, sest kliima soojenemine eksisteerib, on reaalne ning roheline kokkulepe peab olema tõeline võimalus selleks, et sügavuti muuta majandusmudelit ja selles kontekstis on otsustava tähtsusega äh, omavahendid ja nende ühendamine rohelise kokkuleppega. Euroopal peavad olema vahendid iseenda reformimiseks ja paraku vastamata komisjoni toetusele nõukogu ei ole üldhuvidele vastava ülesande kõrgusel. liiga sageli jäävad peale erihuvid, seega pöördun nõukogu eesistuja poole, enam ei ole aeg egoismiks ega erihuvideks Äh, kosmeetilisteks muutusteks, väikesteks meetmeteks, millega lahendatakse ainult pisikesed äh, südametunnistuse probleemid. aeg on olla ambitsioonikad, aeg on konkreetseteks sammudeks selleks, et siht õigeks seada ja eelkõige on meil vaja MFF-i ja eelarvet, mis on meie ambitsioonide kõrgusel. daamid ja härrad nõukogust, palun te lõpetage nendele väik-, lõpetage need väikesed mängud arvestades teie võimu ja arvestades kodanike legitiimseid õigusi ja arvestades äh, olukorra kriitilisust, see ei ole enam lubatav. täna on see lihtsalt vastutustunnetu. suur tänu, üheks minutiks härra Notek. Dovolte mi konstatovat, že doposud předložené návrhy finančního rámce aitäh, tahaksin öelda, et MFF-i ettepanekud, mis on esitatud, ei vasta meie kodanike ootustele. seitsekümmend protsenti Euroopa kodanikest soovivad näha investeeringuid, investeeringute säilumust ühtekuuluvuspoliitika raames ja ÜPP raames me ei saa siin vahendeid kärpida, samuti ei ole vastuvõetav vähendada investeeringuid ühtekuuluvusse, põllumajandusse, transporti, samas suurendada muid rahastamisvahendeid. on väga oluline, et liikmesriigid saaksid õiguse otsustada, kuhu nad soovivad investeerida. Euroopa Komisjon peaks kuulama liikmesriike ja laskma neil endil oma prioriteedid seada. loomulikult on oluline eh, investeerida, ei tohi ka põhitaristut unustada. aitäh! Eh, härra Kuusk, palun! Äh, aitäh, president, lugupeetud daamid ja härrad, kõnelejal puudub mikrofon äh, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, äh, mind üllatab selle arutelu toon. me päevakorrapunkt ütleb, et me valmistume ülemkogu kohtumiseks, kus arutatakse mitmeaastast finantsraamistikku, aga mida me siin teeme? me räägime siin aga Äh, hoopis sellega, et kurdame selle üle, et äh, härra Michel ei ole siin äh, minu arvates peame keskenduma sellele, et tulemused oleksid olulised, peame keskenduma sellele, mida me tegelikult soovime. ja meil on ainult piiratud võimalused, piimalus, piiratud rahalised vahendid, mida me peame kasutama. ja me peame olema rahul, mis meil on, parem ikkagi varblane pihus kui vares katusel. ja äh, laseme nõukogul otsustada, mis hakkab joostada üks koma seitse või üks koma üksteist protsenti. Äh, minu arvates on sellest piisavalt, aitäh. One minute, madam de Suter. proua de Suter, palun, teil on üks minut. aitäh, proua president järgmised seitse aastat on ääretult oluline, olulised, need määravad ära, ähm, millisel planeedil saavad meie lapsed elada, see määrab ära ähm, keskkonnapoliitikat, selleks on vaja piisavalt vahendeid, Euroopa Liidu eelarve on rohkem kui liikmetasu, see on meie poliitiliste ambitsioonide peegel, seetõttu on ähm, märkimisväärselt vaja suurendada investeeringuid ei tohiks karta ka minemas seda teed, et meil on omavahendid ähm, plastikusaastajatele või, või, või maks hargmaistele ettevõtetele, lennukikütusele. kui me ei leia täiendavaid vahendeid selleks, et roheline kokkulepe ellu viia, siis kodanikud pettuvad, kui nad näevad, et taristu investeeringud vähenevad, kui nad ei saa toetust, et ümber õppida pärast seda, kui nad on töökoha kaotanud nii et Euroopa projekt peab peegelduma ka eelarves. aitäh. härra Epping, palun. De meerjarenbegroting is duidelijk uit het lood geslagen, dat hebben we gezien. De... aitäh. MFF on äh, käest minemas, me näeme, et britid on lahkunud ja eelarve äh, arutelud käivad, eelarvevahendeid on järjest rohkem vaja Äh, Holland on äh, olnud äh, suurim netomaksja elaniku kohta ja nüüd palutakse meilt veel rohkem ähm, välja käia üle tuhande euro majapidamise kohta aastas. hollandlaste puhul see on vastuvõetamatu ähm, ähm, meie oleme siin, me, me peaksime kaitsma oma kodanike huvisid ja minu kaaserakonnad, kes alati kodus räägivad, kuidas nad eh, oma kodanike huvide eest eh, seisavad, neid täna siin saalis ei olegi ja ühte näen. Eh, peaminister Rüt-, Rüte, te peaksite vetostama kõik nii, nagu Austria aeg on, öelda ei ja, ja lasta see eelarve ettepanek lihtsalt kempsupotist alla härra Ferreira, palun. suur tänu. Euroopa puhasmaksjad ja, ja kasusaajad peavad mõistma, et ühtekuuluvusfondi olukord on muutumas. me tahame, et et see ei oleks tingimata nii. ühtekuuluvusfondi osas tuleb sekkuda, meil on õiglane sissemakse eelarvesse ja see toob kaasa ainult erimeelsusi ja ei, sellel ei ole mingit tulevikku. ühtekuuluvusfond peaks vähendama ebavõrdsust. uued eelarve prioriteedid äh, on toeks kõige rikkamatele riikidele, kes tahavad kuid tegelikult oleks vaja ühtekuuluvusriikidele rohkem vahendeid. me ei saa vähendada väärikust ja suveräänsust. ja seda tuleb teha läbi eelarve. härra Sintšitš, teil on üks minut kõneaega. Ehm, proua von der Leyen rääkis rahastamisest, rahastuspoliitikast, aga ei suutnud äh, selgitada, Ehm, mm, eh, kuidas rahastada jäätmekäitlussüsteemi Horvaatias. Eh, meil on Horvaatias üksteist jäätmekäitlusjaama, eh, mis on juba valmis saanud, aga see on kaasa toonud lihtsalt kulude kasvu ja saastuse. Ehm, kõigepealt oli ühine poliitika võrdleme näiteks Saksamaad ja Horvaatiat, meil on suured sissetulekuvahed, me ei suuda maksta seda, mida sakslased suudavad maksta. meil on oma erisused, eripärad ja ka mm, meil on korruptsioon, meile öeldakse, me ei tee mm, midagi õigesti, me ei töötle ümber, kõik on mm, kuidagi proportsioonist väljas, et lihtsalt äh, Ehm, raha saavad kõrged ametnikud ja, ja kõik tuleb kodanikel kinni maksta. Hmm, see on see, hmm, kuidas meie elanikud eh, elavad, seda on lihtsalt seetõttu, et kulud on liiga kõrged, mitte eh, ei ole muud põhjust. härra Sintšik, palun, härra Levanovski, palun, aitäh eh, ajalugu ei peaks korduma, aga MFF-i puhul ajalugu kordub ja tegelikult äh, halvas mõttes parlamendi jaoks, kui komisjonid tuli välja eelarve äh, ettepanekuga, siis sellest ajast saadik on parlament olnud äh, sellises ebamugavuspositsioonis. me ei pea läbirääkimisi sektoripõhiste projektide üle, sest väga raske on rääkida põhimõtetest, kui ei tea numbreid, aga eelarve, see puudutab ju numbreid. nüüd on kõik härra Michelli kätes, kes täna siia kohale ei ole tulnud ja tahaksime teada, kas tema kokkusaamised äh, valitsusjuhtidega ähm, on aidanud kaasa sellele, et jõuda kompromissile lähemale, kui mm, siis võib äh, see erakorraline tippkohtumine kahekümnendal äh, olla edukas, aga nii palju, kui mina mäletan, eh, me ei ole kunagi esimesel korral jõudnud kokkuleppele. me ei tea muidugi tänasel päeval seda ette, aga tundub, et viivitus saab olema pikem kui kunagi varem MFF-is ehm, eh, lepiti kokku alles veebruaris eelmine kord ja juunis eh, parlamendiga. ma usun, et eh, samad tähtajad sel aastal ei ole väga realistlikud. Mm, kui on erimeelsused institutsioonide vahel, siis see kujundab ka kogu Euroopa Liidu imidžit. toetuse saajad tahaksid teada, mida on oodata. aitäh! härra Laraturu, palun. aastal kaks tuhat kuusteist Mario Draghi selgitas, et keskpank on valmis tegema kõik, mis võimalik selleks, et päästa euroala. Euroopa Keskpank paneb kakssada mil-, kaks tuhat kuussada miljardit lauale selleks, et päästa euroala ja päästa kliima. kui palju me sinna kulutame? ühisraha päästmine oli loomulikult väga tähtis kuid päästa meie üksainuke planeet, päästa meie inimkond, kas see pole veelgi olulisem? kas me oleme valmis tegema mida iganes selleks, et äh, õnnestuks roheline kokkulepe, õiglane üleminek? ka komisjon ise ütleb, et igal aastal on meil puudu kolmsada kuni viissada miljardit. kolmsada kuni viissada miljardit on meil puudu igal aastal ja meil on vaja õiglase ülemineku fondi seitse miljardit seitsmeks aastaks lahendiks on omavahendeid selleks, et meil oleks ambitsioonikas kliimaeelarve, selleks, et ühtegi eurot ei küsitaks äh, peredelt või Euroopa või liikmesriikidelt. nüüd on ähm, aeg minna üle omavahenditele, rohepesu äh,, roheline kokkulepe, kumb see täpselt saab olema, selle üle otsustavad lähikuud. nüüd härra Sõrl, üks minut tänan, proua president, kolleegid, need, kes teavad, et ma olen mitte ainult prantslane, vaid ka põllumees ja endine põllumeeste esindaja, ei imesta, et ma rõhutan väga olulist väljakutset, milleks on ühise põllumajanduspoliitika eelarve. ma usun siiski, et see on ka kogu Euroopa huvides, et ma siin sõna võtan, selleks, et rahastada uusi seadusandlikke algatusi, soovitakse teha kärpeid ajaloolistesse poliitikatesse, seda ma usun, kuid see oleks suur viga ja selleks on kolm põhjust. kõik suured põllumajandusriigid maailmas toetavad tugevalt oma põllumajandust ja meil on samuti vastutus olla ülesande kõrgusel. Ehm, üleminek põllumajanduses keskkonnas, mida toetab roheline lepe, saab olla edukas ainult siis, kui ÜPP-l on selleks piisavad vahendid. ÜPP eelarvest sõltub ka meie toidu kvaliteet ja mitmekesisus, meie maapiirkondade mitmekesisus ning äh, äh, põllumeeste arvukus. Need ei ole väikesed väljakutsed, ÜPP eelarve ei tohi kahaneda. tänan teid tähelepanu eest, aga tänan teid veelgi rohkem siis, kui te mind ka kuulda võtate. proua Grabini, te tahtsite rohelise kaardi küsimust esitada, te olete selle juba ühe korra saanud selle õiguse, nii et ma lähen edasi kõnelejate nimekirjaga, härra David, üks minut. ECONi komisjon Euroopa Parlamendis ei tunne suurt heameelt maja, madala majanduskasvu üle euroalas, üks protsent. nii et mina sooviksin rida meetmeid näha selleks, et Euroopa liit ei jääks maha Hiinast ja USA-st, kuid mis on teie ettepanek, nelikümmend protsenti eelarvest peaks olema suunatud rohelisele kokkuleppele, kuid see ei aita kaasa keskkonnale, kahjustab meie majandust. taastuvallikad äh, toovad kaasa selle, et energia, transport äh, satub suurtesse probleemidesse ja see kahjustab meie konkurentsivõimet. Teil on hea meel et sellega kaasneb stagnatsioon. survegrupid, vabaühendused äh, tegutsevad ja see näitab, mis lähenemine meil tegelikult on. selle asemel, et toetada meie inimesi, tahate pigem toetada sisserändajaid ega taha toetada meie maapiirkondi. Te lubasite, et äh, hakkate tegelema põllumajandustoetustega enne aastat kaks tuhat viisteist, kuid seda juhtunud ei ole. nii et inimesed on väga pahased. härra Roppe, üks minut. suur tänu, president, kolleegid. tahaksin teid äh, julgustada, vaadake, astuge samm tagasi numbritest. MFF-i otsus ei ole mitte raha puudutav, vaid eesmärke puudutav me ei mõtle enam elatusstandardite tõstmisele kõikides piirkondades, kui me vaatame arve, siis tundub, et vastus on ometi jah, sest ühtekuuluvuspoliitikat on oluliselt kärbitud. me ei luba olukorda, kus mõned põllumajandused, põllumehed on teise kategooria põllumehed, tundub olevat nii, sest komisjoni ettepanekus ei räägita otsetoetuste ühtlustamisest. millised eesmärgid on meile tähtsamad, kas liikmesriikide eesmärgid või meie ühised eesmärgid? see küsimus on äh, seotud liikmesriikide osamaksude suurusega. ma olen nõus, et Euroopa Liidu ees on uued väljakutsed, kuid uued väljakutsed äh, tuleb rahastada läbi uute vahendite. me saame rahastamist kärpida teadusvaldkondades ainult siis, kui meil on ühine kokkulepe selles osas, et need ei ole tõesti enam mõttekad eesmärgid. härra Kuzmjuk, üks minut. suur tänu. president, volinik eelmise komisjoni kärpeettepanekud kahes olulises poliitikavaldkonnas, kümme protsenti ühtekuuluvuspoliitikas ja ÜPP vallas, need lükati tagasi Portugalis äh, seitsmeteistkümne ühtekuuluvusriigi poolt, nii et meil on vaja suuremat eelarvet, suuremaid sissemakseid, tuleb kärpida tagasimaksed ja võib-olla leida uued omavahendid. kompromiss nõukogus on võimalik, kuid tingimusel, et enam ei peeta läbirääkimisi, äh, mõeldes äh, sellele, kes saavad tulu ja kes maksavad sisse. peame arvestama teatud riikide tuludega, mida saadakse ühisturus osalemisest, äh, puhasmaksjad saavad suurt tulu siseturust, sakslased maksavad kakskümmend seitse miljardit ja nad saavad tagasi kakssada miljonit lääneriikidel on ka teistsuguseid äh, tulusid sellest, et nad on äh, ühtsel turul, nagu näiteks kapitaliintressid. kui me mõtleme kõikidele finantsvoogudele, alles siis saame rääkida tulevasest eelarvest ja alles siis saame jõuda kompromissini. suur tänu, poolteist minutit, härra Ressler. Poštovana podpredsednice, kolegice i kolege, uspješna Euroopa nove generaatsi-. president, kolleegid, edu kas äh, uue põlvkonna eelarve on võimalik ainult siis, kui meil on investeeringud ettevõtetesse, teadusuuringutesse, noortesse, haridusse. peame tagama äh, kvaliteedi, digirevolutsiooni, aga peame ka olema valmis selleks, et uute tehnoloogiate osas äh, on konkurents maailma tasemel. järgmine MFF peab Äh, kahandama majanduslikke sotsiaalseid lõhesid, mis paraku endiselt on liikmesriikide vahel. see on üks peamistest eesmärkidest, mis on Euroopa Liidu aluseks. seepärast Euroopa Liidu toimimise lepingus on selgelt äh, rõhutatud, et erilist tähelepanu tuleb pöörata piirkondadele, äh, kus on demograafilised raskused ning piirkondadele, kus on tegemist tööstusalase üleminekuga. me ei saa ignoreerida negatiivseid trende demograafias, mis äh, mõjutavad mõningaid Euroopa osasid. on tulnud aeg, et Euroopa Liidu eelarve toetaks ühtekuuluvust ja tagaks Euroopa kodanike võrdsuse. tul-, tul-, seda on vaja tugevat toetust läbi Euroopa instrumentide ja tuleb toetada demograafiliselt raskes olukorras olevaid piirkondi. proua Bonafé, üks minut järgmisel nädalal ülemkogu hakkab tegelema olulise teemaga ehk et millised vahendid on Euroopa Liidul aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse selleks, et hakkama saada uute väljakutsetega. ja selleks, et Euroopa kodanikel oleks jätkusuutlikum ühiskond, moodsam, turvalisem ühiskond, Euroopa Parlament soovis vastavat eelarvet. valitsuste vastus siiamaani on olnud ebapiisav, ühest küljest on meil uued ülesanded, uus vastutus Äh, millega valitsused ei saa üksi hakkama, teisest küljest ähm, tahetakse kulutada vähem, ehk siis teha rohkem vähemate vahenditega, selleks, et ka, kasutada Euroopa projekti äh, kui patuoinast äh,, süüdlast kõigi asjade eest, mis ei ole hästi. meie soovime, et Euroopa Liit oleks usaldusväärsus ja seega me soovime, et nõukogu eesistuja tooks valitsusjuhtidele järgmise sõnumi, me ootame me ootame, et lõpetataks mäng Euroopa Liidu tulevikuga. härra Torvalds. milliste väljakutsete ees me tegelikult seisame? võib-olla Äh, võiksime me sellest lähtuvalt ka meetmeid kasutusele võtta. Äh, meil on väga oluline luua keskkonnasõbralik süsteem, tegemist ei ole mingi äh, ulmeromaaniga, Aldous Huxley'ga stiilis, meil on siin tegemist reaalsusega ja meil on vaja sellist eelarvet, mis on kooskõlas Pariisi kliimaleppega ja samuti rohelise leppega. sellist eelarvet on meil järgmisteks aastateks vaja, aastateks vaja, meil on vaja eelarvet, mis on suuda, suunatud teadusuuringutele teadusuuringutele suunatud eelarve äh, peab äh, olema kooskõlas liikmesriikide teadusuuringute eelarvetega meil on vaja rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat. proovid sotta üks minut. tänan, president. ma küsin teilt. kas arvad, et itaallased on rumalused, kas arvad, et võite lõputult inimestega nalja heita? Te eksite, kallid Euroopa bürokraadid, sest itaallased on tüdinud sellest, et nad peavad pidevalt maksma Euroopale miljardeid eurosid me kõik oleme väsinud sellest, me näeme, kuidas meie raha antakse Erdoganile, islamiterroristile, kuidas, kuidas meile tuuakse ebaseaduslikke sisserändajaid. see on häbiväärne, aga valistute veel halvemaks. järgmisel seitsmel aastal olete valmis uue maksu kehtestama meie kodanike arvelt, mis oleks maks, mida üritate nimetada omavahendiks ja kõige hullem tahate seda teha ka Euroopa stabiilsusmehhanismiga. Euroop-, itaallaste kannatus on otsakorral ja me teeme kõik selleks, et Euroopa hullumeelsust peatada. aitäh, proua Vretšonova, üheks minutiks, palun. suur aitäh, tere hommikust kõigile ma olen Rahvapartei liige Tšehhi Vabariigist. Tšehhi Vabariik on riik, kes kuulub nõndanimetatud ühtekuuluvussõprade gruppi. aga sellele vaatamata eelistan mina nõukogu esialgset ettepanekut ja mitte parlamendi ettepanekut ja põhjus on järgmine suuremad kulutused, mida Euroopa Parlament nõuab, tähendab ka suuremaid makseid ja puhastoetajaid ei taha oma kulutusi suurendada. möödunud nädalal lahkus Euroopa Liidust üks meie suuremaid puhastootajaid. me oleme kuulnud sellest, et meie vahendid ei ole piisavad. minu arvates ei ole ka omavahendid hea lahendus. Euroopa Liit ei ole superriik, tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga, mis koosneb erinevatest liikmesriikidest ja Euroopa Liit Liit peab austama liikmesriikide tahet ega tohi maksustada otseselt Euroopa Liidu kodanikke. me pea, vajame Euroopa Liidus ähm, suuremat toetust innovatsioonile ja infrastruktuurile äh, eelarve lõppees äh, versioon peaks äh, komisjoni esialgse versiooniga kokku langema. härra Herbst üheks minutiks, palun lugupeetud daamid ja härrad, ähm, äh, me näeme siin saalis rõdudel üsna palju noor, noori inimesi, kes äh, panustavad Erasmusele, kliimamuutusele, äh, me vastutame nende eest ka välis- ja julgeolekupoliitika vallas ja selleks on me, seda kõike peame me tagama mitmeaastase finantsraamistikuga, mida me, mille üle me praegu räägime Charles äh, Michel on äh, kokku kutsunud kahekümnendaks äh, kohtumise, kus lahendus leida, aga ta peab arvestama ka meiega ühtekuuluvusriigid tahavad suuremat paindlikkust, nad tahavad suuremat paindlikkust, kas see on hea, meie soo-, Äh, kas meie eelarvepädeva institutsioonina peaksime neile andma suuremat paindlikkust, kas, paindlikkust, kas see on hea? Äh, väga oluline äh, on see, et me läht-, ei saaks öelda, et me anname teile liiga palju ülesandeid ja liiga vähe vahendeid me peame kõik asjad omavahel kokku viima ja härra Michel peab kahekümnendaks veebruariks, kui see kohtumine toimub, väga äh, äh, selged vastused leidma, et meile tuleb, tuleb asjadele läheneda süstemaatiliselt, aitäh. aitäh, proua Plamm, üheks minutiks, palun suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik ja lugupeetud minister. Euroopa Liidu eelarve peab olema äh, usaldusväärne ja suur eelarve, mis äh, tagaks Euroopa Liidu arengu, mis on äh, Äh, väga vajalik kõigile liikmesriikidele, aga see eelarve peaks reageerima ka uutele väljakutsetele. ma leian, et Euroopa Liidu eelarve ei tohiks olla ainult selline matemaatiline ettevõtmine. see peaks keskenduma nendele ette, poliitikatele, mida meil on vaja, näiteks ühtekuuluvuspoliitikale. Euroopa Parlament on oma seisukohta selles küsimuses juba väljendanud. ühtekuuluvuspoliitika eelarvet ei tohiks äh, kärpida äh, seoses uute algatustega, äh, nagu on tehtud näiteks õiglase ülemineku mehhanismiga. meil on vaja vahe, vajalikke vahendeid selleks, et üleminek oleks tõepoolest õiglane ja kui viidata transpordile, transpordile, siis peamine rahastamisvahend on Euroopa ühendamise rahastu. Euroopa Parlament on ka sellel teemal sõna võtnud, ei ole vaja, et selle vahendeid vähendatakse Äh, kõik, mis puudutab eelarvet, puudutab äh, meie usaldusväärsust äh, eelseisvate väljakutsete ja kodanike suhtes, aitäh! kolleegid, ma olen olnud pisut paindlikum, sest meil on natukene aega, aga kõik, kes vaba mikrofoni voorus sõna on palunud, seda tõenäoliselt ei saa, aga nüüd härra Garicano järgmisena. Euroopa on praegu eksistentsiaalses kriisis. me näeme, kuidas populistlikud erakonnad saavad valimistel üsna paremaid tulemusi, me nägime, mis juhtus Sinn Feiniga Iirimaal. me teame ka seda, et majandus saadab meile väga murettekitavaid signaale ning asjaolu, et Ühendkuningriik on lahkunud Euroopa Liidust, tähendab, et me oleme kaotanud olulise partneri seistes silmitsi kõigi nende väljakutsetega oleme me eelarve ees, mis on Euroopa Liidu ajaloos kõige väiksem eelarve, meil ei ole vahendeid, mis on vajalikud selleks, et toime tulla meie ees seisvate väljakutsetega. ja siis käib meil veel see lõputu arutelu puhastoetajatest, enne kui me seda probleemi ei lahenda, me edasi liikuda ei saa, meil on vaja omavahendite süsteemi mis võimaldab meil toime tulla nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad, kliimamuutused, maksudest kõrvalehoidmine. Euroopa Parlament ei ole nõus kokkuleppega mitmeaastase finantsraamistiku osas, mis sellistele probleemidele lahendusi ei näe on väga oluline, et me lahendame need probleemid äh, ükskord äh, lõplikult. Äh, aitäh ja proua Montserrat, poolteist minutit, palun, aitäh Euroopa äh, projekt ähm, ei saa olla tugev, kui meil on nõrgem Euroopa Liit see on äh, kurb uudis äh, nõukogule mm, äh, ja loomulikult ka mitte, mitteaastasele finantsraamistikule on kärbitud ühtekuuluvusvahendeid, ühtse põllumajanduspoliitika vahendeid, see tähendab, et Euroopa Liit kaugeneb nendest inimestest, kes seda kõige rohkem vajavad, Hispaania põllumehed kannatavad, sellepärast et rohelise leppe tulemusena on nõuded suurenenud ähm, Äh, aga raha, mida neil oleks vaja nõuete täitmiseks, seda raha kärbitakse, samuti noored äh, probleemid, äh, noortel on Hispaanias probleeme, kakskümmend protsenti on töötud, samas räägitakse, et nad on Euroopa tulevik Äh, sotsiaalfond, äh, mis äh, oli suunatud just nimelt nende tööturule integreerimisele, selle vahendeid on nüüd kärbitud. kehtestatakse reegleid VKE-dele ja kõik need reeglid ei ole jätkusuutlikud, kui me jätame nad ilma vahenditest arenguks ja ühtekuuluvuseks. liikmesriigid peavad olema väga olulised tegijad. Hispaaniast pärit Rahvapartei saadikuna tahaksin ma öelda, et me peame jätkama oma võitlust tegevust. valitsused on harjunud sellega, et lähevad Brüsselist Hispaaniasse tagasi tühjade kätega. me peame arvestama sellega, et põllumajanduskärped mõjutavad eriti Hispaaniat ja seetõttu peame kaitsma oma põllumajandustootjate huve, aitäh. härra Bergvist üks minut, palun. aitäh jah, tõesti üllatav on, äh, lausa fantastiline, mis siin toimub. Äh, kuidas me saaksime luua paremat Euroopat, me oleme seitsekümmend aastat peaaegu teinud koostööd, me oleme seisnud äh, ühist väärtuste eest, oleme ühiselt heaolu loonud ja praegu viitab kõik see sellele, et me peaksime sellist koostööd jätkama ja asju veelgi paremaks tegema aga loomulikult on ka ohte, on kartus, on natsionalismi, populismi ja äh, kui äh, me nende lõksu la-, las-, langeme, siis ei ole enam miski võimalik. me oleme üks maailma suurimaid majandusi, meil on olemas kõik tehnoloogilised eelised, mis võimaldaksid meil tänase, tänastele väljakutsetele vastu astuda, ka kliimamuutustele aga selleks, äh, sellele peame lähenema õigesti, me ei tohi natsionalismile järele anda äh, natsionalism tähendab sõda ja sõda kuulub aga minevikku, me ei tohi tõja, sõda viia ka tulevikku. me peame tegutsema rahu ja julgeoleku nimel, aitäh. aitäh, proua Noktegal, üks minut, palun. aitäh Euroopa Liit äh, on praegu murrangulise äh, hetke ees. Äh, me ei saa lähtuda mineviku huvidest, me peame liikuma edasi tuleviku suunas valik, mis meie ees on, on selge ja ma arvan, et me peame valima selle teise tee, me peame keskenduma nendele väljakutsetele, mis meie ees seisavad, ränne, julgeolek, kliima Äh, seda soovivad Euroopa Liidult ka Euroopa Liidu kodanikud ja seetõttu äh, kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liit peabki sellele keskenduma äh, automaatne refleks on nõuda alati kõige suuremat eelarvet, aga võib-olla kahekümne seitsme liikmesriigiga pole see enam võimalik. võib-olla peaks mõtlema, kuidas parandada seda viisi, kuidas me raha praegu kulutame. nii et et need riigid, kellel on sarnane jõukuse tase, annaksid ka sarnase panuse Euroopa Liidu eelarvesse. me oleme kuulnud, et paljudes riikides on probleeme korruptsiooni, pettusega, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete eiramisega minu arvates peame me rahakraanid selliste riikide osas kinni keerama. me peaksime vähendama eh, lõhesid põhja ja lõuna, lääne ja ida vahel, me peaksime keskenduma ühiselt Euroopa tulevikule. härra Deutsch, üks minut, palun aitäh! lugupeetud kolleegid, Soome valitsus äh, äh, keeras asja kihva. Soome eesistujana Äh, üritas ähm, äh, asju tagasi keerata ja täna oleme äh, veelgi kaugemal kokkuleppest, kui me olime Bulgaaria või Austria eesistumise ajal. Horvaatia eesistujana on tohutu töö ees, Soome eesistujana Eh, pakkus välja sellise ebaõiglase süsteemi, eh, mis on eh, juba loogiliselt ebaõiglane ja seda ettepanekut peavad riigi- ja valitsusjuhid nüüd parandama. see ettepanek oli ebaõiglane